Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad ja tere tulemast meie komisjoni järgmisele kohtumisele. Let us take a seat. võtke kõik istet ja siis alustame. palun pange oma kaardid masinasse ja siis alustame hääletuse kontrolliga. hääletamise kontroll on alanud. Please press button. palun vajutage nuppu. tundub, et kõik toimib hästi. Pilar samuti toimib ja suurepärane saame kõik ühiselt hääletada, Pilar ka. kolleeg Kaidi ei ole veel valmis. ootame, aga mitte üle kolme minuti. kas sobib teile? aga teil on punane ju. suur tänu kõigile. ja toimib kõigepealt äh, hääletame haridus digiajastul Euroopa Liidu poliitika kujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid. raportöör Toomas Deutsch. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu. kontrollime üle And I close the vote. hääletus lõppenud. on vastu võetud kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime jällegi elektrooniliselt. And I close the vote. hääletus lõppenud seekord tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime jälle üle. hääletus lõppenud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. viiskümmend kaheksa. hääletus lõppenud vastu võetud seekord. kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime üle. kuuskümmend. hääletus lõppenud. vastu võetud. lõpphääletus koos muudatustega. nimeline hääletus, hääletus alanud. And I close the vote hääletus lõppenud. suurepärane tulemus, nelikümmend kaheksa, üks poolt, üks vastu, kolm erapooletut, õnnitlused raportöörile. vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse kohta, parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks. mina olin raportöör kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, kontrollime üle. sest ei olnud selge. muudatusettepanek neli, hääletus lõppenud. vastu võetud, viis poolt, vastu kontrollime veel kord üle. viis. hääletus lõppenud. vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa ja üheksa koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vabandust, viiskümmend kaheksa, õigus, viiskümmend kaheksa. kaheksateistkümnelt läheme viiekümne kaheksa peale, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime üle, viiskümmend kaheksa. hääletus lõppenud vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisandus kompromissile kaks poolt, vastu. kontrollime üle. lisandus kompromissile kaks. hääletus lõppenud. vastu võetud lisandus kompromissile kaks, mida on taotlenud rohelised. esimest taotlesid sotsiaaldemokraadid, nüüd roheliste lisandus. kes poolt? vastu? kontrollime üle. lisandus kompromissile kaks, mida on taotlenud rohelised. hääletus lõppenud vastu võetud. nüüd kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu. kontrollime, seitseteist. hääletus lõppenud. tagasi lükatud seekord kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lisandus kompromissile kolm, mida on taotlenud rohelised poolt, vastu. kontrollime. lisandus kompromissile kolm. hääletus lõppenud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletut kontrollime. kakskümmend neli hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisandus kompromissile neli, mida on taotlenud rohelised, poolt, vastu. kontrollime. hääletus lõppenud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisandus kompromissile kuus taotlenud sotsiaaldemokraadid ja rohelised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lisandus kompromissile kaheksa taotlenud rohelised, kes poolt, vastu. kontrollime üle. lisandus kompromissile kaheksa, taotlenud rohelised. hääletus lõppenud. vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime üle, kolmkümmend üheksa. kontrollime, kolmkümmend üheksa. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu kontrollime jälle üle. kolmkümmend viis. kolmkümmend viis, jah. hääletus lõppenud. vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt vastu. kontrollime üle. kuuskümmend kolm. hääletus lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu. erapooletut kontrollime jälle, kuuskümmend viis. hääletus lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus äh, vastu võetud muudatusettepanekute üle. nimeline hääletus, hääletus alanud ja hääletus lõppenud. hea tulemus, äh, õnnitlus raportöörile, suur tänu! okei okay.. hästi suur,, suur-suur tänu, sõbrad! Äh, te ei pea nüüd saalist lahkuma, sest äh, järgmised kaks pool tundi on meil ka ITER-i komisjoni kohtumine Teie jaoks äh, on see väga oluline teave, sest te ilmselt ei teadnud sellest Let us go to the next topic in our agenda, point number two. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde kümme. tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine. härra Peeter Kormbašev on meie raportöör ja selle ettepaneku eesmärk on abistada liikmesriike tuumarajatiste äh, sulgemisel nende eluea lõpptsüklis põhineb artiklil kakssada kolm Euratomi lepingus. see tähendab, et nõukogu võtab selle määruse vastu konsulteerides Euroopa Parlamendiga, aga olemata äh, kohustatud parlamendi seisukohta järgima. kolleeg Korumbašev, palun Peter, sõna on sul. suur tänu, esimees. nagu te väga hästi teate, kaks programmi koos Lodnõi ja Pohunitse pandi paika Äh, Slovakkia ja Bulgaaria ühinemisläbirääkimiste käigus ja praegune ettepanek on jätkuks sellele, et anda mõlemale liikmesriigile toetust Kozlodni äh, äh, üksuste üks ja kak-, neli ja Pohunitse üksuse kuus dekomisjoneerimiseks. see hõlmab dekomisjoneerimise ja jäätmekäitluse programmi Euroopa teadusuuringute ühiskeskuse poolt, JTRC, Belgia, Saksamaa, Holland, Itaalia samamoodi. selle ettepaneku eesmärk, mida ma võin soovitada, on aidata toime tulla väljakutsetega, mis on seotud tuumarajatiste dekomisjoneerimisega ja jäätmete käitlemisega. eesmärk on saavutada sünergiat ja teadmiste jagamist omavahel ja peaksin rõhutama, et on ülimalt oluline tulevikus võib-olla Teadusuuringute Ühiskeskuse egiidi all luua äh, ad hoc äh, töörühm või isegi Teadusuuringute Instituut, äh, mis aitaks kaasa teadmiste vahetamisele selle üle, kuidas dekomisjoneerimine on erinevates üksustes, erinevates liikmesriikides kulgenud ja ma arvan, et kogunenud praktikat saab kasutada tulevaste dekomisjoneerimiste läbiviimisel Euroopa Liidus ja võib-olla isegi väljaspool Euroopa Liitu et tagada hea õigusloome Eurotomi kohaselt äh, määrus kolmteist kuuskümmend kaheksa, peaksime kaaluma sama õiguslikku raamistikku, nagu kasutati Ignalina tuumajaama dekomisjoneerimisel. see aitaks hõlbustada ka uue mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist ja võimaldaks objektiivsemat lähenemist Euroopa tasandil energeetikale. see annab võimaluse kasutada äh, dekomisjoneerimise jaoks Äh, ressursse. Ähm, kuuskümmend kolm miljonit läheb äh, Bulgaaria, äh, kolmsada nelikümmend kaheksa ÜTRC-le e ja ma rääkisin kolme riigi esindajatega, Leedu, Slovakkia, Bulgaaria riikidega ja ainus riik, mis ei soovi rahade tõstmist, on Bulgaaria. ma arvan, et äh, eriti Leedu puhul me rääkisime sellest eile, nad peaksid äh, saama rohkem raha, kui komisjon pakub. see, mida ütleb artikkel seitse, ei ole minu arvates õige, kus öeldakse, et mitte üle viiekümne protsendi Euroopa Liidu osalust Äh, mitte rohkem kui viiskümmend protsenti. mida see tähendab? see võib tähendada ka nullosalust põhimõtteliselt. Bulgaarias kuuskümmend protsenti, Slovakkias kuuskümmend kolm protsenti, nii et äh, isegi see komisjoni ettepanek ei ole tegelikult vastavuses praeguse praktikaga ja pean mm, Bulgaaria ja Slovakkia puhul soovitama, sest mõlemad mm, programmid lõpevad, et kaks tuhat kakskümmend viis, kaks tuhat kolmkümmend ja minu arvates ei peaks olema maksimumlävendit Euroopa Liidu või komisjoni kaasamiseks, peaks olema miinimumlävend ja nelja üksuse dekomisjoni, dekomisjoneerimine Kozlotnevis ja Bohunitses toimub ennetähtaegselt. Ähm, on toimunud mitmeid programme Kozlotnõis ja mm, kui meile öeldi, et äh, kui te tahate Euroopa Liitu pääseda, siis tuleb need üksused kinni panna, eriti kolm ja neli, mis tegelikult oleksid võinud töötada isegi täna. ja hind oleks olnud neliteist, viisteist eurot megavatt-tunni kohta, mis on väga madal hind, mida ei suuda pakkuda ükski teine energiaallikas. ja ma arvan, et äh, sama käib ka Slovakkia kohta, Leedu puhul on natukene erinev olukord, sest seal on erinevat tüüpi üksused. nii et dekomisjoneerimise protseduur tähendab ka seda, et tuleb kohandada äh, taristut äh, äh, ja täiesti uure dekomisjoneerimise infrastruktuuri loomine on toonud kaasa ka muudatused siseriiklikus seadusandluses, on tehtud pingutusi, et äh, täita neid kohustusi, mis on komisjoni ees võetud. veel kord siis olen välja pakkunud mõned muudatused, eriti rahastamise osas artikkel seitse ja Bulgaaria ja Slovakkia puhul pean ütlema, et eh, tegemist on väga positiivsete näidetega dekomisjoneerimisest. ja pean ütlema jällegi, et tulevikus peame selle ideega eh, tegelema ühiselt, võib-olla ÜRO Viinis asuva rahvusvahelise agentuuriga ja võib-olla looma ühise meeskonna või rühma või midagi taolist selleks, et mm, jagada neid teadmisi rahvusvaheliselt. Need ei ole teadmised, mille keegi peaks jätma endale, kui kellelgi on kogemusi ja teadmisi seoses dekomisjoneerimisega, tuleks neid jagada ka teistega, aitäh! suur tänu, kolleeg, selle sissejuhatava sõnavõtu eest variraportöörid EPP poolt, kolleeg Langen. suur tänu, esimees. eile me arutasime Ignalina jaama ja Ignalina on täiesti teistsuguse mõõtmega kui Bulgaaria ja Slovakkia jaamad ma mäletan, et kaks tuhat kuus, kaks tuhat üheksa kaks Tšernobõli tüüpi reaktorit suleti ja kaks jaama, millest me täna räägime, need on tunduvalt vähem problemaatilised, esiteks see dekomisjoneerimine on tunduvalt väiksema mõõtmega ja teiseks selles valdkonnas ei ole olnud mingeid erilisi probleeme, nagu kaks tuhat kuusteist detsembris Kontrollikoda ütles. Nende ettepanek oli, et peaks olema kõrgem kaasrahastamise tase kaks tuhat kuusteist, eh, seitseteist ja kaks tuhat kakskümmend ja et ähm, tuleks teha kättesaadavaks ka siseriiklikud vahendid dekomisjoneerimiseks. meil on Slovakkias ja Bulgaarias kaks reaktorit. kolleeg on selle teemaga tegelenud. Einverstanden, dass wir die Vorschläge äh, der Kommission äh, mittragen äh, wo ich Bedenken habe. olen nõus raportööriga selles küsimuses, et komisjoni ettepanekut saab toetada, aga olen äh, vaadanud ka seda, mida on öelnud Kontrollikoda ja kaasrahastamine on tõusnud viiekümnelt kuuekümnele protsendile. see läheb vastuollu varasemate pingutustega, Ignalina puhul ka äh, on raport teinud ettepaneku neljateistkümne protsendi kohta viiskümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu poolset rahastust. Ähm, minu, mul on pikaajalised kogemused selles valdkonnas ning ma ütleksin, et äh, tõhusus äh, selliste kinnipanekute puhul on kõige olulisem. kui liikmesriigid ise rahastavad selliseid asju, kui nad ise maksavad sada protsenti, siis äh, lähevad asjad palju paremini. ja tulemus on hoopis teistsugune ja seetõttu um, ka ühise uurimissüsteemi äh, puhul Itaalias ja Hollandi ja Karlsruhe puhul äh, tuleks arvesse võtta, et äh, meil on teadmised, mida tuleks edasi anda, äh, selles küsimuses olen ma raportööriga päri, aga kui ma vaatan, kuidas on tuumajõusektor üldse korraldatud, siis äh, liikmesriigid tegelevad suures hulgas, äh, suures ulatuses ümberehitamisega, uuendamisega, Prantsusmaa, Saksamaa, Saksamaal tahetakse need kõik kinni panna ja ei ole mitte mingisuguseid vahendeid antud Euroopa Liidu poolt. minu oma valimisringkonnas tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal loodi kõige uuem tuumajaam ja nüüd pannakse seda kinni ilma igasuguse Euroopa Liidu toetuseta ja äh, äh tee, töö viiakse kiiresti lõpule ja ma arvan, et me ehk saame ühisele seisukohale jõuda um,. On behalf of EFDD. aitäh, EFTD nimel. palun soovite sõna, ei soovi? härra Baltšitis. suur tänu. esiteks tahaksin tänada raportööri ja variraportööre põhjaliku probleemide analüüsi ja tutvustuse eest. ma pean silmas probleeme tuumajaamades, mille puhul mingil hetkel tehti väga veidrad poliitilised otsused, Leedu jaam võis jätkata töötamist probleemideta kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani ja sama võiks öelda Slovakkia ja Bulgaaria tuumajaamade kohta pööraksin tähelepanu asjaolule, et täna püüame veenda kõiki, et äh, me püüame ju sulgeda äh, elektrijaama, mitte mingit tavalist tehast ja seetõttu peame vaatama ka, millised äh, rahalised ressursid meil on olemas. ma nõustun raportööriga, kus, kes ütleb, et tuleb paika panna miinimum Euroopa kaasrahastamise määr ja siis tuleks summat suurendada vastavalt dekomisjoneerimise eh, erinevatele etappidele. samuti tuleks luua teadusuuringute keskus või komitee, mille kaudu jagada erinevate riikide kogemusi dekomisjoneerimise valdkonnas ja jagada pädevust nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu väliste riikidega, sellel oleks suur lisandväärtus, aitäh! uh,. suur tänu, kolleeg. Euroopa Komisjoni poolt Massimo Cariba. energeetika peadirektoraat, kas mul oli õigus? jah, teil on õigus. tere hommikust esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin tänada raportööri härra Korumbaševit suurepärase töö eest, mida ta on teinud nende ettepanekute analüüsimisel. arutasime seda teemat ka äh, samas komitees eile Ignalina juhtumiga seoses ja ma sellele ei viitaks praegu, keskenduksin pigem ainult käesoleva ettepaneku sisule tuletaksin meelde kahte peamist asjaolu. esiteks tuumaohutus on Euroopa Liidu peamine prioriteet ja seetõttu on ka komisjon teinud selle ettepaneku viia lõpule mõlema äh, jama Kozlodõi ja Pohunitse jama dekomisjoneerimine. ja teine asi selles ettepanekus puudutab seda, et esimest korda äh, esitati koos äh, Kozlodõi, Pohunitse ja JRC äh, rajatiste dekomisjoneerimine. miks? seetõttu, et leiti, et on oluline, et teadmiste jagamine äh, aitaks kaasa sellise dekomisjoneerimise lõppfaasi edukale läbiviimisele nii et nõustume täielikult raportööriga teadmiste jagamise koha pealt ja mainiksin ka, et summad, mis on komisjoni ettepanekus, on need, mis on komisjoni planeerimises kahe liikmesriigiga, Slovakkia ja Bulgaariaga, ja neid peetakse täielikult piisavaks dekomisjoneerimise lõpuleviimiseks kaks tuhat kakskümmend viis ja kaks tuhat kolmkümmend. ja viimane punkt, mida tahaksin mainida, kaasrahastamise praktika. Nende kahe riigi kaasrahastamine on kolmekümne, neljakümne protsendi vahel. ja üks äh, lugupeetud liige mainis oma sõnavõtus ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kontrollikoja raportit ja kontrollikoda märkis, et äh, kasusaaja suurem osalus äh, suurendab nende omalust selles protsessis ja seetõttu komisjon on pidanud äh, õigeks tõsta liikmesriigi poolse rahastuse protsenti ja piirata oma äh, äh, sekkumine maksimaalselt viiekümne protsendiga, aitäh! suur tänu, vabandan härra Kuhitšeka ja proua Lešer-Raljeva ees, et ei andnud enne märku, et soovite sõna. ja proua Chevalier on küll variraportöör, aga Jeremy, see ei ole nimekirjas, aga te saate sõna kuue esindajana, palun. suur tänu, kahjuks ma olen lihtinsener mitte poliitikaspetsialist ja seetõttu ma ei olegi variraportöör nendel teemadel, sest äh, mina tean, millest me räägime, äh, erinevalt mõnedest äh, auväärsetest kolleegidest. esimene auväärne kolleeg härra Langen mainis, et tuleb läbi viia dekomisjoneerimine vastavalt omaenda valitsuse otsusele, kõik tuumaplokid see tähendab, et see on nende kohustus, nende otsus ja nad peavad seda rahastama, see on täiesti loogiline. aga vastupidiselt äh, kolme riigi äh, liitumislepingus Leedu, Bulgaaria ja Slovakkia viivad läbi tuumarajatiste dekomisjoneerimist, mille suri peale komisjon ja seetõttu peame äh, ka omalt poolt panustama sellesse dekomisjoneerimisse. ma olen hämmastunud, et äh, keegi komisjonist ilma mingite tehniliste teadmisteta võib otsustada suurendada iga riigi osalust. ma tahaksin neid mm, komisjoni eksperte kutsuda tehnilisele arutelule kui nad teavad täpsemalt, milline on see konk-, eh, betoonimaht, mis tuleb kõrvaldada, milline on radiatsioonitase eh, pinnasesse, kuidas on see iga konkreetse materjali rühma puhul, eh, kuidas, mida teha terasega ja komposiitmaterjalidega ja kas nad on teadlikud ka asjaolust, et eriti Leedu puhul on veel äh, kümne kilomeetri raadiuses äh, tegelik äh, elektrijaam ja kui keegi ja kas keegi varasemalt on äh, tegelenud nii suure hoone dekomisjoneerimisega. mina tean üht-teist sellistest asjadest. ja need on küsimused, mis tuleb lahendada. ja osana sellest. eile me üldjoontes rääkisime äh, tulevikuprogrammidest, äh, uurimistest, äh, kuidas käidelda erinevaid radioaktiivseid materjale kõrge või madala radioaktiivsusega ja kuidas utiliseerida need materjalid. see peaks samuti olema meie tulevastes uurimisprogrammides sest praegu me räägime ju kümnetest reaktoritest Saksamaal eh, ja ka need reaktorid, mis on siin raportis, aga on veel teisi väikseid rektoreid, näiteks Viini keskuses, nende ülikoolis. kunagi tulevikus tuleb see samuti dekomisjoneerida. ja ma olen kindel, et ehm, paljudes ülikoolides on veel väikseid reaktoreid ja varem või hiljem oleme silmitsi probleemiga, mida teha nendes reaktorites kasutatud materjalidega. kuidas käidelda madala ja kõrge radioaktiivsusega materjale. Need teadmised on väga kasulikud, neid tuleks kasutada Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Itaalias ja mujal. nii et peame välja töötama sellise programmi, et aidata lahendada seda tulevikuprobleemi. ma usun, et härra Langen nõustub minuga. Äh, proua Le Chevalier. on behalf of äh, NF-i nimel, nagu ma õigesti aru saan. suur tänu, lugupeetud juhataja. meil on vaja äh, rahastamisvahendeid äh, dekomisseerimiseks ja, ja tuumajäätmete käitlemiseks praegusel hetkel on kolm tükki dekomisjoneeritud ja äh, väga paljud neist töötavad, viiskümmend kaheksa Prantsusmaal, see on suureks väljakutseks. Slovakkia, Bulgaaria juhtumid ning selle rahastamine annab äh, teatud äh, põhjuses teadusteks teatud lootusteks, see on vajalik ja äh, arvesse tuleb võtta ka kaasrahastamisvajadusi. neliteist äh, Euroopa Liidu liikmesriiki tegelevad äh, tuumaenergiaga, nad peavad jagama oma teadmisi ka dekomisjoneerimise küsimuses ja samuti ka radioaktiivsete jäätmete haldu-, hal-, jäätmete halduse küsimuses. koostööd peavad tegema kõik liikmesriigid ning kui meie ühine teadusuuringute keskus peab tooma tead-, väärtuspõhiseid nõuandeid selleks, et toetada poliitilisi valikuid Euroopa Liidus, tuleb arvesse võtta seda, et energiasegu valikud peaksid jääma siiski liikmesriikide teha, mitte tuginema mingisugustele ideoloogilistel argumentidel. Itaalia küsimus Äh, seal oli veel käitumislitsents või kasutuslitsents paljudeks aastateks, neil on vaja toetust, aga praegu me kõik peame ammutama äh, kogemusi sellest äh, protsessist, me ei tohi lubada komisjonile langetada liikmesriikide strateegilisi valikuid. tekstist tuleb välja, et loogiline oleks, et meil oleks üks programm, ühine eelarve selleks, et projektidevahelisi ülekandeid kergendada. mulle tundub, et samuti on vaja maksimum kaasrahastamise määra viiskümmend protsenti maksimum Euroopa Liidu poolt tundub mulle äh, kohane piirmäär antud juhul uh,. Well, Mr Lang. suur tänu ja härra Langen äh, härra Kohlitšek mainis teid kaks korda. nüüd on teil siis võimalus midagi ühe minuti jooksul ka öelda. jah. kui meil on siis äh, elav arutelu, kui me tahame, et meil oleks elav arutelu, äh, siis me peame kõik sõna saama ja meie insenerist äh, kolleeg äh, härra Kohlitšek, aseesimees, ütles, et tema ei tea poliitikast midagi. aga ma ütleksin, et siin tegelikult ei ole oluline, kas asja nähakse tehniliselt või et keegi tahab midagi täielikult peatada. ma arvan, et need vahendid, mille me oleme muutnud Leedule kättesaadavaks üks koma viis miljardit, mm, üks koma viis miljardit ja seitsesada, üle seitsmesaja äh, miljoni teiste Slovakkia jaoks. me peame arvesse võtma seda, et meil on kaheksa esimese põlvkonna tuumajaama ning äh, nende su-, sulgemine oli Euroopa Liiduga liitumise üheks eeltingimuseks seda arvestades oleks igati asjakohane, et nende dekomisjoneerimise puhul antakse Euroopa Liidust kaasrahastamisvahendeid. mis puudutab Ignalinat ja kahe tuhande kaheksandat aastat Venemaa insenerid ütlesid, et et nad on investeerinud kolmsada miljonit eurot sellesse, et äh, selle turvalisust parandada. enne oli ähm, üle kolmekümne me õnnetuse igal aastal, nüüd on äh, see null, äh, nii et äh, neil oli väga kahju, et nad pidid selle kinni panema, nii et selles küsimuses on nende olukord teistsugune kui teiste tuumajaamade puhul, ma arvan, et Ignalinale võib anda kaheksakümmend protsenti ja viiskümmend teiste jaoks, see oleks mõistetav. Euroopa Komisjon kas teil on ka kommentaare? tehke lühidalt, sellepärast et see on teie teine märkus juba ja sõnavõtte on olnud ka päris palju. härra Massimo Caribo ja Euroopa Komisjon, ei, aitäh, härra esimees, ma ei soovigi kommenteerida. niisiis, meie raportöör Peeter Korumbašev, palun, teil on sõna. suur tänu lugupeetud esimees, teie lahkel äh, loal ma ei püüaks siin natukene vaadata asju teiselt seisukohalt, äh, kui ähm, raportöör antud juhul äh, räägiksin lihtsalt Bulgaaria par-, liikmena Euroopa Parlamendis väga äh, ma arvan, et see oleks liig nõuda äh, seda, et me nendele kolmele riigile seaksime ultimaatumi ja siis Euroopa Komisjon ütleb, et te peaksite paremini hoolitsema oma reaktorite eest, nii nagu härra Kohlitšek ütles. nii nagu härra Kohlitšek ütles, see ei ole tegelikult ainult äh, ühe riigi otsus, äh, mille Euroopa Liidu mingi suveräänne kandidaat saab langetada. tegemist oli Euroopa Liiduga liitumise üheks eeltingimuseks. Euroopa Liidus oli alguses viisteist liikmesriiki ja siis äh, öeldi teistele, et kas te liitute Euroopa Liiduga ja äh, sulgete need reaktorid või te ei liitugi. Bulgaaria ja Leedu nõustusid sellega. ja nagu kolleeg mainis, Leedu reaktor tegelikult äh, oleks veel võinud töötada. Nende reaktoril on, reaktor võiks praegu oma tööd teha ja siis me oleksime saanud hoida kokku need kuuskümmend kolm miljonit eurot ehk üheksa miljonit aastas. ja olen rääkinud kõigi kolme valitsusega ja Bulgaaria ainsana ei tahtnud sellist toetust, ei vajanud sellist toetust, nii et ma arvan, et komisjon ei ähm, peaks ähm, vältima kohustusi, mis on äh, tingitud sellest eeltingimusest või võiks lausa öelda ultimaatumist, mis liikmesriikidele, kes soovisid Euroopa Liiduga e-, liituda, esitati. tegemist oli suveräänsete riikidega, äh, kui suveräänsed riigid saavad oma suveräänseid otsuseid langetada, siis nad vastutavad selle eest täielikult, aga kui tegemist on Euroopa Liiduga liitumise eeltingimusega, siis ei saa öelda, et et oleks kuidagi põhjendatud äh, komisjoni osaluse vähendamine. olen veendunud, et leiate lahenduse. Bulgaaria ja Slovakkia summad on üsna väikesed ning äh, mõlemad näitavad, kuidas on võimalik dekomisjoneerimisega tegeleda äärmiselt edukalt. nii et loodan, et siis äh, mõlema riigi puhul programmid praegu ning äh, järgmise perioodi jooksul kujunevad edukaks ning ma loodan, et äh, antakse ühisuurimiskeskusele äh, rohkem rahanduse vahendeid. ja et kasutatakse erinevate liikmesriikide vahendeid ning teadmusi äh, mitte ainult Euroopa Liidu huvides, vaid äh, ka mujal. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober, äh, ütleb härra esimees Itras, räägime nendest viiendal novembril ning hääletus toimub kolmandal detsembril meie ITRE komisjonis. Läheme edasi, päevakorrapunkt number üksteist, ITER-i ja tuum, tuumasünteesi energia arendamise Euroopa ühisettevõte ja selle seda käsitlev projekt, projekt on rahvusvaheline ja me räägime nüüd siis raporti projektist ning meie raportööriks on kolleeg Marin Esku. tuletaksin kõigile kallitele kolleegidele meelde, et antud juhul nõukogul ei ole kohustust Euroopa Parlamendiga konsulteerida, aga Euroopa Parlament on otsustanud oma seisukohta tutvustada algatusraporti kaudu ja see teema on mõistagi äärmiselt oluline. oleme sellest rääkinud korduvalt, oleme rääkinud äh, palju ning äh, meie ees on nüüd siis meie äh, vastus nõukogu otsusele, millega muudetakse kahe tuhande seitsmenda aasta tuhande otsust sada üheksakümmend kaheksa Euratomi kohta see on väga oluline teema, sellepärast et äh, sinna on läinud palju raha ning äh, meie äh, raportöör, kolleeg Marinesko, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud esimees, ITER on äärmiselt oluline projekt. ma arvan, et me peame jätkama ITER-i toetamist ka tulevikus. viimasel ajal on ähm, asjad ähm, läinud üsnagi sujuvalt, varasemaid probleeme enam ei ole. viidi läbi välisaudit, mis näitas, et äh, see projekt äh, võib jõuda heade tulemusteni ja oma raportis on mul mõningad kommentaarid, mis puudutavad haldusküsimusi, sellepärast et ähm, et äh, mõningad küsimused on veel jäänud ähmaseks, me ei tea täpselt, äh, millal tulevad kokku, äh, millal tuleb kokku haldus- ja juhtkomitee ning kes, kuidas on vastutusaladega tegemist ning kes on selle liikmed. ning äh, kuidas on lood teiste komiteedega. suur tänu, väga selge, väga otsustav raport, teie ettepanek ka, härra Sanonata sotsiaaldemokraatide nimel, palun, teil on sõna. suur tänu, esimees. tahaksin tänada härra Marineskot selle raporti projekti eest, mis on väga väärtuslik, olen ise äranis nõus sellega, et tuumasünteesi energeetika arendamisse tuleb suunata piisavalt vahendeid. tuumasünteesi energeetika äh, võib äh, kujuneda taastuvenergia allikaks ja mm, selle projekti käigus peab äh, tõendatama seda, et tuumasüntees saab keh-, kesta öö, pikema ajavahemiku jooksul ja ma toetan seda, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul Euroopa Liit annaks koos teiste rahvusvaheliste partneritega omapoolse panuse sellesse projekte, projekti. mis puudutab ähm, selle raporti konkreetseid punkte, siis ähm, siin kutsutakse üles äh, nõukogud ähm, sünergiat ning koostööd äh, edendama ITER-i ja Eurotomi valdkonnas. see on väga teretulnud, samuti ma arvan, et me peaksime paika panema oma standardid ja eeskirjad selle kohta, kuidas keegi oma panuseid teeb, siin on ka toodud sisse, et nõukogul palutakse lisada selged sätted ühisettevõtte juhatuse, komitee ja nii edasi kohta, see on väga teretulnud, tahaksin äh, kasutada siinkohal võimalust ning äh, küsida raportilt, raportorilt ka selgitust, mida te täpselt mõtlete selle all, äh, kui te kutsute üles lisama sätteid ITER-i asukohariigi panuste kohta, mis on selle, mis on selle punkti mõte? mis puudutab muudatusettepanekuid, siis komisjon ütles oma teatises kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, et meil peaks olema piisavalt aega ootamatud, ootamatusteks, sellisel juhul oleks, saaksime oma ajakava paremini usaldada, see on teretulnud lähenemine, parlament peaks tervitama ka uut riskihalduse lähenemisviisi selle võiks siia sisse tuua. ning äh, kui me vaatame, kuidas seda haldussüsteemi saaks veel parandada, siis ähm, äh, seda on veel üks asi, mida võiks põhjalikumalt uurida, siis samuti võib-olla võiks mainida seda, et parlamendiga pole piisavalt äh, konsulteeritud ning äh, võimal-, ning võib-olla võiks sisse tuua ka võimaluse äh, Euratomi leping läbi vaadata ning Euroopa Parlamendile anda siin kaasõiguslooja volitused tegemist on suure teadusliku ning sümboolse väärtusega algatusega seitse riiki, mis moodus-, mis hõlmavad poolt maailma rahvastikust ja teevad koostööd sellise eksmer-, eksperimentaalprojekti kallal, millel on väga tehniline olemus. organisatsioonid peavad jätkama sel teel, mis on valitud. ja viivitusi tuleb selles projektis igati püüda vältida. proua Rivasi ja Rohelised, palun suur tänu, lugupeetud juhataja. see ITER-i projekt nüüd siis jah. kui ma vaatan, äh, milliseid muudatusettepanekuid on esitanud kallid kolleeg, äh, kallis kolleeg, raportöör, siis paistab, et äh, ITER lahendab kogu meie kliima soojenemise probleemi. ma ütleksin härra Marineskule, et kliima soojenemine kahe tuhande viiekümnendal aastal ja kui äh, on juba kolm kraadi kliima soojenenud, äh, siis on liiga hilja ja kui te ütlete, et äh, tuumasünteesi energia peaks mängima tähtsat rolli meie energiamaastikul äh, tulevikus äh, ning et tegemist on potentsiaalse taastuvenergiaga, mis arvestab kliima ning keskkonna vajadustega ning on majanduslikult konkurentsivõimeline, siis ma arvan, et see on liiga ambitsioonikas seisukoht kui me ütleme, et tegemist on konkurentsivõimelise energiaallikaga, siis vaadake ITER-it viis koma üheksa äh, miljardit äh, ja nüüd siis üheksateist miljardit. huvitav on see, et Ameerika Energiaamet äh, on hinnanud ITER-i väärtuseks kuuskümmend viis miljardit. me ütleme, et kulusid tuleks kärpida, kuid ITER-i konk-, juba ülesehitus ja struktuur on keerulised, väga palju on neid liikmesriike, kõik panevad omapoolse panuse ja, ja see panus sõlt-, on, on väga erinev. see muudab pildi se-, segaseks ja siis veel tehniline öö, ähm, probleem põhimõtteliselt nagu oleks tegemist kastiga äh, ja me ei oska seda kasti äh, ehitada selleks, et äh, ja raha küsimus samuti, mul on üks küs konkreetne küsimus ka komisjonile. millal teie arvates ITER oleks seotud äh, meie elektrivõrguga? tegemist on lihtsalt plasma tootmisega, siis tuleb teine äh, reaktor ja siis veel kolmas reaktor, äh, mis peaks olema tootmise reaktor, aga ITER ise ei hakka meie elektrivõrku, meie energiavõrku äh, energiat tootma. kaks tuhat viiskümmend on siin mainitud, aga selleks on juba liiga hilja ja siis äh, ITER-i äh, dekomisjoneerimine, kas seda on ka arvesse võetud? Noh, neid kulusid, kas on arvesse võetud? kahe tuhande kümnendal aastal võib-olla me viisime läbi mingisuguse hinnangu. ITER, jah, tuumasünteesi energeetika väidate on puhas äh, energia. jah äh,. tritiumi probleem. tegemist on ju radioaktiivse ainega ja seda tuleb siis uskumatutes kogustes. kui kunagi tekib mingisugune õnnetus tuumasünteesi energiajaamades, siis äh, on meil äh, radioaktiivseid äh, elemente üüratutes kogustes, keegi ei saa öelda, et mingisuguseid radioaktiivseid jäätmeid ei ole oh,. jah, ei ole niisuguseid klassikalisi ähm, radioaktiivseid aineid, aga ikkagi minu arvates on see kõige suurem Euroopa raha raiskamine üldse selle rahaga oleksime võinud päris taastuvenergiasse palju panustada, energia üleminekusse panustada, ITER-i kaudu ja tuumasünteesi energia kaudu me oma probleeme ei lahenda. kallid kolleegid olen nõus täielikult sellega, mida ütles kolleeg soot-, sotsiaaldemokraatide hulgas. meil on vaja Euratomi kokkulepe üle vaadata. parlamendi arvamust mitte keegi arvesse ei võta suur tänu, proua Rivasi. järgmisena saab sõna meie aseesimees härra Kohlitšek, meie insener. kallid kolleegid, ma ei ole nõus eelkõnelenud kolleegiga. oleme rääkinud põhjalikult ka eile rääkisime sellest, milline peaks olema meie tuleviku teadusuuringute ning arenguprogramm ning äh, programmid peaksid olema tõesti ajakohased programmid, äh, kui me neid toetame ja tuumasüntees on äh, ajakohane teema. jah, siin kasutatakse materjale Äh, mis on väga kõrgetel temperatuuridel ähm, ja ähm, see on väga tundmatu maa meie jaoks, toodetakse plasmat äh, praegusel hetkel äh, interest selles osas on teil õigus, seda plasmat üritatakse kondenseerida, see on meie esimene eesmärk. ning see ei puuduta mitte kuidagi kliima soojenemist ega keskkonda. teises etapis, nagu ka teie ise viitasite äh,, luuakse veel, luuakse üks reaktor ja kolmas etapp meie laste eluajal äh, loodetavasti aitab meil ka energiat toota. see sõltub siis äh, uuenduslikest teadusuuringutest ja me kunagi ei saa täpselt ette näha, kuhu suunas me liigume, aga tegemist on väga ajakohaste teadusuuringutega, väga unikaalsete teadusuuringutega ja loomulikult see küsimus, mille tõstatasite, on ka asjakohane. kui kõike seda tuleks dekomisjoneerida, siis äh, mis saab nendest materjalidest, mis saab nendest ainetest, aga, aga see on äh, veel uuringujärgus see asi ma arvan, et need uuringud siiski on ära teeninud meie toetuse. Euroopa Liit ei ole mitte ainult kaubandusorganisatsioon, mitte ainult vaba, inimeste vaba liikumise organisatsioon, see on ka mõtete ja ideede vaba liikumise ala. ning äh, teadusuuringud on need, mis võimaldavad meil äh, ajaga sammu käia ning äh, ITER on üks osa sellistest uuringutest ning seetõttu toetame seda. And... suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Tamburano. suur tänu raportöörile, kes seda raportit siis tutvustas ning esitas omapoolsed soovitused. Te püüate seda ITER-i projekti parandada, kui me toetame ITER-it ja ITER-i eesmärke, siis kui me toetaksime seda, siis võiksime ka toetada kolleegi ettepanekuid. olen nõus kolleeg Sananatoga, et parlamendi seisukoha ärakuulamine on tähtis. Euroopa Parlamendil peab olema võimalus sõna sekka öelda ning osaleda kaasotsustajana selle teema küsimustes, nii nagu paljudes teistes küsimustes. mis puudutab ITER-it, ITER-i tulevikku ning ITER-ile äh, eraldatavaid äh, suuremaid rahastamisvahendeid ja selles suhtes äh, on meie seisukoht äh, pisut keeruline. mitte sellepärast, et ITER ei ähm, oleks hea, hea teadusuuringute projekt, vaid sellepärast, et see projekt on juba piisavalt palju raha Euroopa Liidu eelarvest saanud ning midagi praegusel hetkel ei ole saavutatud siin on öeldud, et tuumasüntees peaks Euroopa ning maailma energiasegus olema oluline energiaallikas, konkurentsivõimeline energiaallikas, sellepärast et see on turvaline, kliimasõbralik, keskkonnahoidlik, majanduslikult konkurentsivõimeline, jah aga praegu võib öelda, et meil ei ole mitte mingisuguseid konkreetseid tulemusi ja heal juhul sellised tulemused tulevad kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, mitte varem, heal juhul. sellesse tuleb investeerida tohutuid summasid, need summad peavad tulema liikmesriikidest ja praegusel hetkel ei paista tunneli lõpust mitte ühtegi valgust, kiirtki nii et kui me nüüd hakkame ootama siit äh, tõesti keskkonnasõbralikku puhast energiat, siis äh, vahepeal me kulutame märkimisväärselt rohkem ressursse selle peale, kui me praegusel hetkel e-, ette anname. siin on ka öeldud, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tuleb äh, kliimakatastroof ära äh, hoida, kui me ei tegutse, siis on olukord, siis oleme oma kaardid käest mänginud me peame seetõttu investeerima millessegi muusse, millessegi kiiremini tulevik, tulemusi andvasse äh, taastuvenergiaallikatesse ja energia salvestamisse ning me peaksime äh, ära hoidma sellist virtuaalset äh, salvestamist. energiatõhususse tuleks panustada, transporti tuleks panus, panustada, et me saaksime oma kaupasid ühest kohast teise viia puhtamalt. praegu ei ole lihtsalt aega raisata ja üks filosoofiline märkus ka, me peame mõtlema natuke kaugemale kui lihtsalt tehniline külg. ning mina küsin endalt, et kas kas inimkond on piisavalt arukas, et oma energiat kasutada? proua Chevalier. ja siis proua Krustet suur tänu, ütleb proua Krostet. kõigepealt äh, minu tänusõnad äh, raportöörile Marianne äh, Marineskule, raport on suurepärane, ITRE ei ole mitte ainult Euroopa projekt, see on rahvusvaheline projekt ning Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse koos teiste riikidega maailmas ning selle eeliseks on see, et Euroopa äh, Liit äh, on vastuvõtjamaa. Ähm, me oleme otsustanud ähm, nelikümmend viis protsenti panustada sellesse projekti ja loomulikult me ei saa hakata kohe siin äh, oma investeeringute vilju noppima. tegemist on pikaajalise projektiga, projektiga, mis on mõeldud tulevastele põlvkondadele, et ka meie peame mõtlema tulevaste põlvkondade saatusele. jah, tegemist on väga keerulise projektiga, väga ambitsioonika projektiga, tõsi, see on rahvusvaheline, see lisab veel juurde ambitsiooni, tegemist on projektiga, millel on mitmeid välistegureid, aga neid on ka positi-, positiivseid välistegureid lisaks tuumasünteesile tegemist on olulise teadusuuringute projektiga, tegemist on projektiga, mis võimaldab meile meie teadusbaasi ning teadmisi laiendada enneolematul moel ja seetõttu on oluline sellesse valdkonda investeerida. see on äh, üüratu innovatsioon ja see uuendustegevus kindlasti mõjutab igasuguseid äh, tööstussektoreid, mitte ainult sünt-, tuumasünteesisektorit kui sellist, kindlasti on väga palju teisi valdkondi, kus saab väga palju ITER-is äh, loodud teadmisi kasutada. me ei saa seda võrrelda lihtsalt äh, taastuvkütustega ja loomulikult me teeme pangutus, pingutusi selleks, et taastuvenergiat kasutusele võtta, aga Neid kahte asja ei saa võrrelda, see projekt ei ole võrreldav lihtsalt taastuvkütustega. ITER-i puhul on tegemist tulevikuprojektiga, mis äh, minu meelest on ära teeninud meie igakülgse toetuse, aitäh! suur tänu, proua Krostet! proua Moody saab järgmisena sõna. suur tänu! aitäh äh, raportöörile ja variraportööridele tehtud töö eest, ma jätkan sealt, kus teised kolleegid pooleli jätsid. tegemist on muljetavaldava ning äh, kahtlemata olulise projektiga projektiga, mida Euroopa Liit peaks tähtsaks pidama ühe osana oma kliimamuutuse vastasest võitlusest, aga kui me eeldaksime, et see lahendab kõik meie kliimaprobleemid, siis me eiraksime oma vastutust Äh, aga nii see ei ole, me ju ei arva seda, äh, me tegutseme ka muudel rinnetel, aga tegemist on siiski julge ja olulise projektiga seoses kliimamuutuse ning teiste tehnoloogiliste väljakutsetega. tegemist on projektiga, mis juba Euroopa kodanikele kasu toob, töökohti, kaasaegset äh, tehnoloogiat, näiteks äh, kaugjuhtimine, äh, uued materjalid, äh, teadusuuringute tulemused äh, seoses uute materjaliga, tegemist on nii, nagu mõned eelkõnelejad juba öelnud, rahvusvahelise projektiga, mis sellisena on lausa unikaalne ja ähm, ITER asub Euroopa territooriumil, see on meile ka suureks eeliseks ja just nimelt sellel rahvusvahelisusega, rahvusvahelise mõõtmega tahaksin ka lõpetada. see Euroopa, ühine Euroopa keskus, mis on Oxfordi äh, lähedal, peab jätkama. see aitab toetada äh, igasuguseid arenguid äh, plasmauuringute valdkonnas ning äh, ma tahaksin, et see toodaks sisse siia raportisse ja ITER-i küsimuses ka. aitäh! suur tänu, proua Moodi! proua Chevalier? proua Chevalier, kas soovite sõna? ei soovi mm. -hmm. kui ei soovi, siis ei soovi. sellisel juhul saab sõna Euroopa Komisjoni nimel energia peadirektoraadist härra Massimo Kariba. palun, härra Kariba, äh, jah, teate veel minu sõnavõttu välja kannatama, kõigepealt suur tänu raportöörile suurepärase töö eest ja komisjoni ettepaneku kommenteerimise eest. nagu raportöör ütles, suurem osa märkustest on halduslikku laadi aga sellegipoolest olid need märkused olulised, need aitavad meie ettepanekut paremaks muuta, täpsustada ning komisjon kindlasti äh, võtab neid arvesse. kuulasin ka erinevate parlamendiliikmete kommentaare ning ähm, tahaksin toonitada, et ITER on laiaulatuslik pikaajaline rahvusvaheline projekt, äärmiselt kaasaegne teadusuuringute projekt, töökohtade looja ning äh, see toob ka Euroopa tööstusele palju tööd, mitte et äh, ja see, need, neid eeliseid ei pea me ootama kahe tuhande kolmekümnenda või kahe tuhande viiekümnenda aastani. Nendest lõikame me kasu juba täna. pikaajaliselt on see seotud kliimamuutusega ja loomulikult me ei äh, saa oma tegevuses piirduda ainult äh, lühiajalise perspektiiviga ma arvan, et komisjon on asju täpsemaks muutnud eelmisel aastal oma teatise kaudu härra Salanato viitas äh, oma sõnavõtus sellele teatisele. oma teatises analüüsime me väga selgelt meie seisukohti, praegust olukorda ning seda, mida on vaja, milliseid finantsressursse on vaja järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ning hiljem kuni selle hetkeni, kui ähm, kogu see struktuur on täies hoos. ja komisjoni ettepanek praegusel hetkel on kuus koma null seitse miljardit eurot. rohelised äh, proua Rivasi esitas mõned küsimused, kõigepealt see, millal äh, hakatakse ITER-it äh, meie energiavõrguga ühendama. ITER-it ei, see ei, ei plaanitagi energiavõrguga ühendada, ITER-i eesmärgiks on parandada äh, tuumasünteesi energia äh, ähm, alast teadmisbaasi ehk siis, äh, et tuumasüntees suudaks toota, toota rohkem energiat, kui sinna sisse pannakse, piisavalt pika ajavahemiku jooksul ja kui me tahame hakata tuumasünteesi energiat tootma, tootma, siis tuleb lihtsalt äh, seda teha lähtudes ITER-i kogemustest. meil on terve rida erinevaid probleeme, mis vajavad lahendamist seoses äh, selle masinavärgi ülesehitamisega. me peame sellega ennekõike tegeleda ja siis äh, ITER-i dekomisjoneerimine, ITER-i lepingus on täiesti selge säte selle kohta, mis käsitleb fondi moodustamist, mida kasutatakse masina dekomisjoneerimiseks. tuletaksin teile siinkohal meelde, et jah, ITER-i masin toodab ähm, radioaktiivseid vahendeid, aga mitte sellist äh, nagu äh, äh, tuuma lõhestamise reaktori puhul ja dekomisjoneerimine on võrreldamatult kergem ning ka tuumajäätmete eh, eluiga on eh, väiksem. ja ongi minu poolt kõik, suur tänu! suur tänu teile nende kommentaaride eest ning eh, härra Marinescu, meie raportöör, saab veel sõna lõppsõnavõtuks. suur tänu, esimees. üks vastus küsimusele, mingisuguse asukohariigi asukohariigiga ei ole mingisugust probleemi, ITER-il on suurepärane koostöö ka F4E e. ITER-i asukohariigiks on Prantsusmaa ja ma tahaksin lihtsalt, et äh, siin oleks ametlik kokkulepe Äh, praegusel hetkel äh, on ITER-i alane koostöö mitteametlike lepingute äh, alusel seoses asukohariigiga. ja ITRE kolleegid tahavad seda projekti näha. me käisime seal juba külas ja see oli äärmiselt huvitav külaskäik ja kõik on päri sellega, et me peaksime olema Euroopa Liidus innovatiivsed, aga innovatsiooniga kaasnevad alati ohud ja ilma riskideta jääb ka innovatsioon tulemata. nii et selle projekti peatamine tähendaks seda, et me hävitame kogu Euroopa Liidu innovatsioonimõõtme täielikult. nii et meil ei olegi mingisugust muud võimalust, kui lihtsalt ähm, jätkata sellega rahvusvahe, tegemist on rahvusvahelise projektiga ning me peaksime olema siin äh, juhtpositsioonil. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg üheteistkümnes oktoober, hääletame kahekümne esimesel novembril ITRES ja järgmine päevakorrapunkt number kaksteist. järgmine päevakorrapunkt siis Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. Äh, härra Joe Ferreira kuuest on raportöör, kes on selle kohta kirjutanud oma arvamuse ning te tegemist on ettevalmistusega eelseisvaks mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks. Euroopa Parlament on teinud ettepaneku Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta kahekümne üheksandal mail ja seal on välja toodud konkreetsed eesmärgid ja nendele ette nähtud toetus mõlema fondi kohta, kaasa arvatud on rõhutatud ka, missugused on toetuskõlblikud tegevused. seega on äärmiselt oluline, et me saame ka ITRE jaoks kõige olulisemaid teemasid ühendada üldiselt Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondiga. nüüd Äh, kolleeg Miguel Viega, kes aseta, asendab meil täna härra Joao Ferreirat. palun, et teie alustaksite meie arutelu. suur aitäh, räägin portugali keeles, ütleb sõnavõtja. tahaksin selgitada kõigepealt lühidalt, miks ma siin olen. härra kolleeg Ferreira ei saanud tulla, kuna tal oli kohustusi täita Portugalis ning seetõttu olen mina siin ja kannan tema märkmed lihtsalt ette tema arvamuse ja tema raporti kohta. peamine, mida härra Ferreira rõhutab oma raportis, on ühtekuuluvuspoliitika olulisemate funktsioonide Mm. ülesanne, mis siis peaks vähendama eh, as-, integratsiooni asümmeetriliste, asümmeetrilisi mõjusid, see on ühtekuuluvuspoliitika üldine eesmärk ja need mõlemad eh, fondid peaksid olema orienteeritud sellele tegevusele ning Euroopa Komisjon on jõudnud oma raportis või oma ettepanekus järeldusele, et Äh, integratsiooni asümmeetriliste mõjude leevendamine on tegelikult ebaõnnestunud ning seetõttu me peame ikkagi rohkem sellele tähelepanu pöörama, samuti sotsiaalsele kaasamisele ja vaesusega võitlemisele. see on lähtepunkt, kust me lähtume ning tegemist on siis niivõrd-kuivõrd negatiivse määrusega, negatiivsete järeldustega samas kümneprotsendilised kärped sotsiaalfondideks ja, ja ühtekuuluvusfondi neljakümne viie protsendiline kärbe on ikkagi äärmiselt halb uudis ning kui nüüd konkreetsemaks minna, siis põhimõtteliselt me räägime siin kahekordsest vähen-, vähenemisest, esiteks kvantitatiivsed kärped, kuna summasid vähendatakse ja teiseks ka kvalitatiivsed kärped ehk siis mm, ehk siis eesmärkide nõrgendamine, liikmesriigid peavad valima, mida nad nende fondide kaudu saavad toetada, mida mitte ja meie oma muudatusettepanekutes pöörame peamiselt tähelepanu sellele, et kui ühtekuuluvus väheneb, siis suurenevad territoriaalsed erinevused, mis ei ole hea. ühest küljest on meil tarvis parandada territoriaalset ühtsust ja teisalt hoolitseda selle eest, et fond oma ülesandeid täidaks. nüüd konkreetne näide. riigipõhised lähenem-, läbirääkimised peaksid olema need asjad, mis võimaldavad korraldada olukorda niimoodi, et liikmesriigid saaksid suunata nendele ühtekuuluvusfondist ette nähtud toetused just nendesse piirkondadesse, mis nende arvates on oluline ja alati tuleb silmas pidada, et liikmesriigiti on olukord ja tingimused erinevad, aga me peame ikkagi silmas pidama neid põhilisi punkte, mida me oleme oma muudatusettepanek arengutes ka nimetanud, ehk siis üldised avaliku sektori teenused, mis on kõrge kvaliteediga, äh, jätkusuutlik liikuvus kõikides piirkondades ja piirkondade vahel ning samuti peab kogu see liikumine olema vähese süsinikusisaldusega. traditsioonilise tegevuse ja nende sektorite edendamine, raudteede olukorra edendamine ja parandamine, taasindustrialiseerimine piirkondades, kus tööstus on, on kuidagi viletsasse olukorda sattunud, kus ei ole tööd ja oluline on juhtida tähelepanu sellele, et mitte mingisugust piirkondlikku ühtekuuluvust ei saa olla ilma töökohtadeta. pädevuste arendamine, tari-, taristute arendamine niimoodi, et maamajandus saaks paremini areneda, elamumajandus, keskkonnanõuete täitmine, kõikvõimalikud niisugused asjad, mm, linna, linnastumispoliitika ning lõpetumiseks, lõpetuseks tahan öelda, et ka piirialadele tuleb erilist ja nendele sobivat tähelepanu pöörata, sellepärast et see, kuidas praegusel hetkel on piirialaseid käsitletud, see on täiesti vastuvõetamatu Eh, see on meie, need on meie esmased märkused ning soovin härra Jean Ferreira nimel ka tänada eh, sekretariaati, eh, variraportööri ja kõiki teisi, kellega me siin oleme koostööd teinud. Need on tõesti väga olulise tähtsusega muudatusettepanekud ITRE seisukohast lähtudes ning nüüd soovib sõna kolleeg Ratk, Tõnis Ratke Rahvaparteist. ja, hea Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank auf.... suur aitäh, esimees, daamid ja härrad kuigi arvamuse autorit härra Ferreirot ei ole praegu kohal, tahan ma ikkagi teda tänada selle ettepaneku eest, mille ta on esitanud meile ja millega ta kavatseb jätkata nii et ma loodan, et järgmiste kuude jooksul saame meiegi oma panuse anda Euroopa Liidu jaoks väga olulisse teemasse. miks minu jaoks isiklikult on siin tegemist väga olulise teemaga, esiteks ma tulen Saksamaa maapiirkonnast ja seal on ajalooliselt toimunud eh, söe kaevandamine ja terase kaevandus, nüüd on aga viimased mm, kütu-, eh, söemaardlad suletud, eh, terasetööstuses töökohad üha vähenevad, nii et minu kodupiirkond on just täpselt selline piirkond, kus parasjagu on toimumas strukturaalne muutus ja see on keerukas ning me ei suuda seda omade jõududega korda ajada, meil on tarvis Euroopa Liidu toetust ja Euroopa Liidu koordineeritust. meil on näiteid selles osas, kus struktuurilised muutused on liikunud õiges suunas, aga on ka halbu näiteid, näiteks minu naaberlinnas on tööstuses väga palju töökohti kaotatud ja need on asendatud töökohtadega näiteks teenindus- või logistikasektoris. aga seal makstakse oluliselt väiksemat palka, mis tähendab seda, et inimeste elatustase on vähenenud, seetõttu on ühtekuuluvuspoliitika arendamine äärmiselt tähtis. minu arvates on Euroopa Liidu ettepanek selles vallas väga teretulnud Mm, toetust peaksid saama eelkõige nõrgad piirkonnad ja just selleks, et struktuuri muuta. mina olen seda meelt, et komisjoni ettepanek teeb võimalikuks ka tegutsemise kohalikul tasandil ja kui meil on loodud ühendus kohalike tasandite ja üldisemate tasandite vahel, siis on meil võimalik ka paremini koostööd teha. mina suhtun väga positiivselt nii sellesse ettepanekusse kui muudatusettepanekutesse, need on kõik väga olulised aga me peame üritama rakendada ellu ka sotsiaalseid õigusi. üks parlamendisaadik peab ometi seda silmas pidama. oluline on, et nendes valdkondades me oleksime ka väga konkreetsed ja järjepidevad ning viimane teema, sisserändajate kaasamine, see on teema, mis on Euroopa Liitu lõhestanud ja minu arvates on oluline, et need riigid, kes on valmis pagulasi abistama, saaksid ka integratsioonitoetust Euroopa Liidult, aitäh, minu arust on see olul-, oluline. suur aitäh, kallis kolleeg, kõikide märkuste eest ning järgmine sõnavõtja härra Robert Matthews ECR-i nimel. aitäh, esimees, õnnitlen raportööri selle arvamuse eest, ma arvan, et me suudame kompromissile jõuda, kui me võtame arvesse olulisi valdkondi, näiteks digitaalvaldkond ja energiateema. väga olulise tähtsusega on ühtekuuluvuspoliitika poliitika ning seetõttu ma toetan komisjoni arvamust, see pöörab tähelepanu olulistele teemadele, nagu näiteks puhas energia, ICT ja nii edasi ning ta ei ole ainult kirjeldav. samuti, samuti on väga hea, et komisjon soovib äh, rahastamisreegleid ühtlustada, vähendada halduskoormust ja nii edasi. aga samas me oleme prioriteetidega küll nõus tund-, aga meile tundub ikkagi, et liikmesriigid peavad rohkem saama ise oma prioriteete määrata. ning raportöör tutvustab tervet rida paindlikkus elemente, eelkõige see, et liikmesriigid võivad siis oma raha kulutada, ise otsustada, millele nad oma äh, toetusrahad kulut-, puudutavad raportööri ettepanekud puhta energia, äh, ringmajanduse ja mitmete muude teemade valdkonnas on huvitavad, kuid nõuavad siiski veel ümbervaatamist. Äh, ja me arvame seda, et äh, riigiabi reeglite muutmine selles suunas oleks samm tagasi, samamoodi kuigi me teataval määral toetame raportööri eesmärke, tundub meile, et kõikide need tema poolt tehtud ettepanekute kaasamine ei stimuleeri majandust, aga igal juhul on meil siin arvamus, mille põhjal on võimalik kompromissile lõu-, jõuda, tehes koostööd nii äh, raportööri kui variraportööridega ning ma ootan huviga seda koostööd, aitäh! suur aitäh! ma saan aru, et proua äh, Viernik võtab sõna härra Rikee nimel. jah, aitäh, härra Rikee paraku ei saa täna oma hommikul osaleda, kuna tal on mitu raportit Transpordikomitees arutusel. ta sooviks tänada ra-, raportööri selle kõikehõlmava raporti projekt, arvamuse projekti eest. härra Rikee laias laastus on nõus, kuid ta soovib juhtida tähelepanu kõige olulisemale teemale, vähendada ebavõrdsust erinevate Euroopa Liidu riikide vahel ning tema arvates on väga oluline teha vahet kahe fondi vahel, samas on ta nõus raportööriga siin välja toodud mitmete mm, arvuliste näitajate kohta, et need tuleb neid tuleb teataval määral vähendada. mõned asjad toob ta siin välja, mis ei ole tegelikult ITRE pädevusse kuuluvad ja lõpetuseks, mis ei ole küll siiski kõige vähe, vähem tähtis, soovib härra Riquet rõhutada seda, et kakssada miljardit eurot tuleks viia ühest fondist teise ning see üleviimine võimaldaks mm, ESF-iga seotud äh, struktuure ja taristuid keskselt hallata ning see, mis on siiamaani osundunud väga tõhusaks. praegustel tingimustel on kümme miljardit eurot juba ühtekuuluvusfondist äh, CEF-i üle kantud ja härra Rikee loodab, et te seda uut ideed toetate ning on valmis teiega seda edasi aren-, arutama. suur aitäh, suur aitäh teile ja nüüd proua Greffin. suur aitäh, härra esimees. mina olin äh, Objektiiv ühe äh, seirerühma liige üheksakümnendatel aastatel, kui ma kuulusin kohalikes, kohalikku omavalitsusse ning Euroopa Liidust tulnud toetus oli väga olulise tähtsusega. me ei toetanud mitte ainult infrastruktuuride arendust, vaid rahastada sai ka erinevaid koolitus- ja ümberõppeprogramme, lastehoidu, mis võimaldas naistel rohkem tööturule tulla ning see oli Euroopa, kes Liverpooli tegelikult muutis niisuguseks, nagu Liverpool praegusel hetkel on. ja mida ma tahtsin öelda, on see, et kõige olulisema tähtsusega on see, et kõige kohalikumal tasandil kohalik info oleks kõikidele teada, sellepärast et piirkonnad on äärmiselt erinevad, lähtealused on erinevad ning seetõttu kohalikud kogemused, mis kaasavad kõikide sidusrühmade huvisid ja nende kaasamine otsuste tegemisse on väga oluline. otsuseid ei saa võtta vastu liikmesriikide tasandil, kõik need otsused tuleb võtta vastu kohalikul tasandil vastavalt kohalikele oludele oludele, aitäh! suur tänu! see on ilmselt tõesti väga oluline. tulevikuks on põhjust seda silmas pidada. ma saan aru, et te eelistaksite suuremat paindlikkust otsuste tegemises. ma tahaksin tõesti rohkem ja paremini aru saada, mida te silmas peate. järgmine sõna soovija on härra Kohitšek Já bych eh, měl několik eh, poznámek eh, k tomuto tématu. Česká republika vzhledem... Jah. Tšehhi Vabariik oma riigi olemuse tõttu on ju riik, kus on väga palju piirialasid ning lisaks sellele on meil üle kolme on peaaegu kolmsada välja jäetud piirkondi ja ähm, samuti söekaevandusega lõpetatakse. tegemist on äh, meie jaoks üsna keerulise olukorraga ja me soovime, et äh, piirkondade arengu lähenemisviisi toetatakse, meil on vaja Euroopa rahastamisvahendeid äh, millest me täna räägime. meil on Euroopa ühendamise rahastu, koostöö, piiriülese koostöö vahend aga äh, nende kõikide fondide puhul tuleb öelda, et nende fondide vahelist paindlikkust tuleks suurendada, et meie olukord muutuks kergemaks. ning äh, samuti haldusmenetlused, neid tuleks lihtsustada nii kui vähe, nii palju kui vähegi võimalik. Tšehhi Vabariigis on palju piirkondi, kes peavad majandus äh, majanduslikult veel kõvasti pingutama, et teistele järele jõuda, tegemist on isoleeritud väikeste kogukondadega, kelle, kelle, kellel on väga suuri raskusi igasuguste haldusmenetlustega, aitäh! Uh, Director General. suur aitäh ja nüüd härra Mori Chilient uh, Euroopa Komisjonist. suur aitäh, esimees ja suur aitäh selle võimaluse eest täna siin sõna võtta. ma tahaksin tänada ka raportööri selle töö eest. Mm, lähenemine ühtekuuluvuspoliitikale pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat on suuresti niisuguse poliitika konstrueerimine, mis peaks olema eh, lihtsam, lühem ja kergemini rakendatav kui see, mida me praegu kasutame. see on olnud üks meie ajendavatest alustest selle määruse koostamisel ja samuti mm, üksikasjalikkuse tasandi tagamisel mis puudutab nüüd Euroopa eh, Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi sisulisest osa, siis me oleme üritanud seda sisulist osa pidada nii paindlikuna kui võimalik. meil on viis poliitika eesmärki, mis on jagatud kahekümneks konkreetsemaks eesmärgiks. see on siis nüüd võrdluseks praeguse struktuuriga, kus meil on üle neljakümne investeeringu prioriteedi ja üksteist temaatilist valdkonda. igal juhul on Äh, see nüüd oluliselt muutunud, aga meil on igal juhul tarvis saavutada tasakaal ja see tasakaal hõlmab muuhulgas ka temaatilisi nõudeid ja vajadusi. kui me temaatilist äh, kontsentratsiooni vähendame liigselt, siis oleks see samamoodi samm vales suunas. temaatiline kontsentreeritus peaks tagama otsese seose Euroopa Liidu üldiste poliitikate ja prioriteetide vahel ja selle vahel, millele ühtekuuluvus summasid kulutatakse ning seetõttu me peamegi temaatilise kontsentratsiooni valdkonnas keht-, pöörama tähelepanu keskkonnateemadele, vähesele süsinikusisaldusele ja muudele sarnastele teemadele, mis on ka ühtekuuluvuskulutuste peamised investeeringuvaldkonnad. loomulikult piirkonnad ja liikmesriigid on erinevad ja teataval määral tuleb kohandada, aga mida me näha ei taha, on see, et kulutatuks, tataks liiga ja kulutataks liiga paljudele prioriteetidele, mis vähen-, vähendaksid laias laastus ühtekuuluvuspoliitika kui niisuguse mõju. samamoodi tahaksin rõhutada, et artikkel kuus komisjoni ettepanekus, mis räägib välja jätmistest või eranditest on suuresti sarnane teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega ning oleks äärmiselt mitteproduktiivne, kui me sätestaksime ühe prioriteedi, aga hakkaksime kuju, kulutama hoopis teises suunas ning sellest lähtudes on sõnastatud artikkel kuus ja lõpetuseks tahan öelda ka seda, et piirialad on komisjoni jaoks väga suureks prioriteediks. meil on olemas eraldi rahastusvahendid just selleks, et kaasata piirialasid, neile on ette nähtud rohkem toetust kui teistele piirkondadele ja samuti on ette nähtud väga konkreetne paindlikkus, täiendav paindlikkus selleks, et saaks piirialade geograafilisi erinevusi arvesse võtta. suur aitäh! Concluding... ning nüüd lõpetuseks annan taas sõna härra Miguel Deegale. Eh, suur aitäh, ma teen väga lühidalt ja tahtsin öelda vaid seda, et aitäh teile kõigi kommentaaride ja soovituste eest, me oleme väga tänulikud ja tahaksin rõhutada seda, et edaspidistel koosolekutel me ilmtingimata kas-, kaalume teie poolt tehtud ettepanekuid, ma olen täiesti veendunud, et me saavutame edu ja meil õnnestub mõningatest reservatsioonidest vabaneda, mida te praegusel hetkel väljendasite, igal juhul optimistlikult arvan, et jõuame kompromissile ja töötame suurepärase raporti välja. suur aitäh muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümnes oktoober, kahekümne viies november hääletus ITRES ja juhtkomitees hääletamine regis siis sel korral kolmandal detsembril. nüüd päevakorrapunkt number kolmteist. Research and training program of the Euro European Atomic Energy Community for the period two äh, Horisont äh, Euroopa. meie raportöör, kolleeg Mia Petra Kumpula-Natri ja nagu ma ütlesin, see on osa raamprogrammist ja aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend viis praeguse programmi põhimõtetega, aga teatud kohandustega. Euroopa Parlamendina on palutud meil konsultatsiooni selle kohta vastavalt Euratomi lepingu artikli seitse ja annaksingi sõna raportöörile, palun. Uh... aitäh, esimees, kallid kolleegid, tuletaksin ka meelde, et tegemist on Horisont Euroopa teadusuuringute programmiga. eile toimus väga viljakas arutelu äh, selle äh, programmi tähtsuse üle. täna me oleme juba arutanud mitmeid äh, tuumaenergiaga seotud küsimusi ja nüüd on meil Horisont Euroopa raames ka see programm ja samasugused äh, põhimõtted, äh, tipptaseme põhimõtted ja avatud teaduse põhimõtted on olnud varem edukad ja peaksid kehtima ka järgmisel perioodil. ma olen ka veendunud, et me peaksime, äh, mis puudutab Euratomi ja Horisonti ja selle kunstlikku eristamist, siis peaksime püüdma seda kaotada ja peaks olema täielik kaasotsustusmenetlus. tänaksin komisjoni vähemalt pingutuste eest äh, küsida konsultatsiooni Euroopa Parlamendilt, aga nagu ma ütlesin, tegelikult peaks äh, olema täiesti integreeritud horisont Euroopasse ja mitte eraldi programm ja ka viis pluss kaks on äh, natuke kunstlik, kui kõik ülejäänu on seitse ma tean, et see nõuab seadusandlikke muudatusi, aga miks mitte valmistuda nendeks? Ehm, komisjoni eh, käigud on eh, tervitatavad ja see vastab ka varasematele kommentaaridele, kuidas programmi peaks arendama, näiteks tuuma eh, mm, uuringud Marie Curie äh, meetmed, mida ma võin toetada, ja programmi lihtsustamine ja parem kooskõla üldisemalt äh, Horisont Euroopa programmiga. komisjoni ettepanekus on sellega arvestatud ja see on vägagi tervitatav. Äh, kui vaadata äh, tuumalõhustamisenergia turvalisust, on kolm peamist elementi tuumalõhustamisenergia ohutus, otsetegevused, mille rakendab JTRC turvalisuse järgnev arendamine on keskse tähtsusega, samas tuleb minimeerida kaasnevaid riske. Euroopa tuumarajatised vajavad turvalisemat äh, käitumist ja paremat reaktorite hooldamist. Pariisi kliimakokkuleppe kohaselt tuleb Euroopa Liidul kasutada turvalist jätkusuutlikku tehnoloogiat ja innovatsiooni tuuma energia on praegu oluline osa eh, paljudes liikmesriikides ja ilmselt veel mitmetel eelolevatel aastatel või isegi aastakümnetel on seda, see eh, annab panuse ka CO2 heite vähendamise süsteemi Euroopa Liidus, aga olemasolevate reaktorimudelite turvaline käitamine on võtmetähtsusega ja on oluline, et arendada välja tuumalaseid teadmisi Euroopa Liidus. seetõttu ma oma raportis olen välja toonud ka, et tuleks JRC-lt ähm, äh, eraldada väike summa ka äh, tuumalõhustumisenergia ohutusalastele uuringutele äh, juba mõni protsent on sellest eraldatud, minu ettepanek on eraldada veel mõni protsent siis äh, teadusuuringute tipptase, see on oluline samas programmis. küsimus on, kas me peame eraldama rohkem raha äh, tuumalõhustumisenergia sambale selleks, et äh, säilitada oma mm, turvalise tegutsemise suutlikkus seal, kus see on vajalik. tuumalõhustumisenergia rahastamine, see ma ei peagi sind rõhutama, see on, seda juba rõhutati ka eelmiste teemade raames, rahastamine oleks äh, varem olnud erineval tasemel ka varem on selle üle arutatud ja ma ei paku välja muudatusi selles sambas. investeeringuid on tarvis tuumalõhustamise energiatehnoloogia äh, väljatöötamiseks, äh, on välja pakutud ka teekaart, täiskoort, kogu toetas samuti seda suure enamusega. nii et äh, Euratomi teadusuuringute programmi suuremat osa rahadest peaks kasutama ka tuumalõhustamise energia jaoks. aitäh nende kommentaaride eest ja nüüd äh, variraportöörid Rahvapartei poolt proua Francois Crostet, palun. suur aitäh, esimees. tahaksin kõigepealt äh, avaldada tunnustust äh, raportöörile suurepärase töö eest. see programm on oluline Euroopa Liidu jaoks ja see on üks prioriteete ka minu fraktsiooni jaoks. me oleme täna hommikul rääkinud palju tuumaenergiast ja see aitab kaasa ka CO2 heite vähendamisele Euroopas, nii et moodustab olulise osa Euroopa strateegiast pikemas perspektiivis. ja tuuma Äh, filiaal on väga innovatiivne, me rääkisime sellest juba seoses ITER-i raportiga. Äh, tegemist on valdkonnaga, mis loob väga kõrge kvaliteediga töökohti, ähm, tehnoloogiline liidriroll Euroopa rollile on siin samuti, Euroopa Liidul on samuti mängus jällegi seos ITER-i projektiga, millest rääkisime varem. ühesõnaga, ärgem siis äh, Äh, piirakem meie äh, arenemisvõimalusi selles valdkonnas, me peame rahastama arengut selles valdkonnas, sellepärast et äh, see mõjutab ka teisi erinevaid sektoreid, tervishoid, patsientide kaitse, meditsiinipersonali kaitse. Mm. tegemist on ka sektoriga, mis on turvalisuse seisukohast oluline, inimeste turvalisus, ähm, süsteemide turvalisus, ähm, jällegi väga oluline. Eurotomil on vaja tõesti öö, äh, piisavalt rahastamisvahendeid erinevate strateegiliste prioriteetide vahel peab olema piisavalt paindlikkust, toetan raportööri ettepanekut, nii et meil on ühelt poolt äh, vaja rohkem tuumade lõhestamisele anda, aga samas äh, tuleb ka Äh, tuumasünteesi energia teadusuuringuid toetada, tuleb leida õige tasakaal, võttes arvesse eelarve paindlikkuse võimalusi programmide elluviimisega seoses, aitäh! suur tänu, härra Kolitšek kuue nimel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Kumplo suur tänu. tahaksin tänada kolleegi, kolleegi Miia Petra-Kumpula-Natrit, suur tänu ka proua Korstetile, kes on seda programmi toetanud. ma arvan, et on ainult üks asi, mis on praegu jäänud veel mainimata, nimelt äh, populaarsuse tõstmine ning äh, selliste koolitusprogrammide, asjakohaste koolitusprogrammide toetamine ka keskastme hariduses. praegusel hetkel on meil puudu tervest äh, põlvkonnast äh, ülikooli lõpetavatest, äh, lõpetajatest, kes investeeriksid sellesse valdkonda oma isikliku arengu. Ähm, selles sektoris on väga raske leida töötajaid, kellel oleks õige haridus ning äh, tõesti, meil on vaja äh, sellist tehnilist väljaõpet, mis võimaldaks tööd ka tuumamaterjalidega. ja teine küsimus, äh, millest tahtsin rääkida, oli ravimid, mida kasutatakse seoses tuumamaterjalidega. seegi on tuleviku seisukohast tähtis teema, mis jõud jood, raak ja nii edasi, ähm, need on ähm, ravimid, mida kasutatakse äh, erinevate haiguste ravimiseks ning äh, selles vallas tuleb tulevikus ära teha palju. ja siis veel teema, äh, millest rääkisime seoses kolleeg Korombaševi raportiga ning mis käsitleb siis seda, kuidas me käitleme radioaktiivseid aineid, väga radioaktiivseid aineid, vähem radioaktiivseid aineid, kuidas on lood dekomisjoneerimisega, tuumainstallatsioonide dekomisjoneerimisega. see on väga oluline, olgu tegemist siis koobalti äh, või äh, teist, mida, koobaltiga, mida kasutatakse meditsiinis või äh, reaktorites kasutavate ainetega. me peame tulevikuks ettevalmistusi tegema selles vallas, sellepärast et just nimelt selliste küsimustega seoses võime me olla maailmas liidripositsioonil ning see on osa Horisont kahe tuhande kahekümne. aitäh, kolleeg Tambrano EFTD nimel. suur aitäh. nõustume raportööriga, mis puudutab soovi parlamendi suurema kaasatuse järele sellesse programmi, see peaks vastama ka Euroopa Liidu poliitilistele prioriteetidele. ei saa olla nõus teatud äh, rahastamisvaldkondadega. meie arvates ei peaks rahastama meetodeid või oskusi, mis kas või kaudselt mm, pikendavad nende tuumareaktorite kasutusel hoida, mis äh, olid projekteeritud neljakümneks aastaks või umbes selliseks perioodiks. Äh, meil on äh, umbes sada nelikümmend tuumareaktorit ja neid on tegelikult turvalisuse seisukohast vägagi suur riskiallikas ja sellele küsimusele tuleb tähelepanu pöörata. me arvame, et seetõttu, et reaktorid on nii vanad, tuleks tegelikult investeerida raha nende dekomissioneerimisse. ja ka äh, tervishoiuteenuste valmisoleku tagamisse, juhul kui toimub tuumaõnnetus ja ka kuidas sellesse, kuidas käidelda tuumajäätmeid ja veel tuleb seda aastaid teha proua Le Chevalier ENF-i nimel. suur tänu, lugupeetud um, esimees, lugupeetud raportöör, me toetame e-, endiselt Eurotome erinevaid eesmärki ning ähm, tege-, tahame, et selle tegevused jätkuksid. meil on kahjuks, äh, kahju tõdeda, et äh, eelarvevähendeid on vähendatud turvalisusele ning energiavarustusele, haridusele, äh, nagu kolleegid juba siinkohal viitasid, ning keskkonnale. üks koma äh, kuuskümmend seitse äh, miljonit, see tähendab seda, et äh, eelarvevahendeid on vahendatud kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani ja komisjon ei sea siis eesmärgiks, nagu paistab seda, et ekspertiteadmised areneksid tuuma, lõhestamise tuumasünteesi valdkonnas. me tahame Äh, turvalisust suurendada pärast seda, kui me oleme kuulanud ära äh, raportööride Eurotami dogmaatilised seisukohad, oleme suhteliselt rahul äh, proua Kumpula-Natri praeguse ettepanekuga. tuumaenergia on üks osa energiast, mis võib aidata kaasa energia dekarboniseerimisele selles valdkonnas tuleb teha teadusuuringuid ähm, see peab olema üks osa meie äh, programmidest. oleme nõus ka tuumasünteesi eesmärkidega ja raportööri seisukohtadega. parlamenti tuleb programmi iga etapiga seoses äh, äh, konsulteerida. suur tänu. suur tänu, teadusuuringute peadirektoraat, Euroopa Komisjon, härra Patrick Child Uh, suur tänu, esimees, tahaksin tänada ka omalt poolt raportööri ja liikmeid, kes äh, andsid panuse sellesse üldiselt väga positiivsesse arutellu meie ettepaneku üle. komisjoni lähtepunktiks oli konsensus, mis on Euroopa Liidus tekkinud äh, pärast Fukushima katastroofi et me peaksime keskendama oma mm, teadusuuringut äh, Euratomi programmis äh, ohutusele, kiirguskaitsele ja äh, veel olulisele komponendile, milleks on tuumalõhustamise energiaprogramm, mida paljud mainisid. ma, me kindlasti vägagi tervitame Euroopa Parlamendi poolseid panuseid sellesse arutellu äh, mis on toimunud Euratomi programmi üle. ja julgustav on mm, tugev enamus, mis hääletas hiljuti praeguse programmi pikendamise poolt aastateks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend. Euratomi lepingu kohaselt on teatud institutsionaalseid mm, kitsendusi äh, Äh, mis puudutavad Euroopa Parlamendi ametlikumat kaasamist, aga mul on hea meel, et on äh, tehtud algatus ja et on teie arvamus selle teksti kohta, jääme vägagi ootama arutelu teiega mitmete aspektide üle. tehtud ettepanek rõhutab praeguse teadusuuringute ja koolitusprogrammi edusamme, aga siin on ka mõned uued elemendid, mida tasub esile tuua, eriti arvestades arutelu, mis just äsja toimus. esiteks, me püüame tagada suuremat sidusust ja lihtsust üldistes eesmärkides, eriti et oleks selge seos mm, Mm, tegevustest, mida kaudselt rahastatakse, mis puudutavad tummalõhustumist ja teadusuuringute ühiskeskuse tegevust. raportööri muudatusettepanekutega vaadatakse üle eelarve jaotumine ja see tekitaks tegelikult probleeme, sest komisjon on püüdnud oma ettepanekus leida õiget tasakaalu erinevate komponentide vahel ja me leiame, et see moodustab harmoonilise terviku, nii et see rahastamise ümberjaotamine on võib-olla küsimus, mille üle peaks veel arutama, samas teised ettepanekud liiguvad komisjoni eesmärkidega samas suunas, tuumauurijate ettevalmistamine, tuumateadlaste ettevalmistamine Euroopa Liidus on ka oluline säilitamaks meie intellektuaalset juhipositsiooni selles vallas ja eriti mm, mis puudutab nende osalust Marie Curie meetmetes, see on ka meie jaoks oluline, raportöör on täiesti õigustatult esile toonud sidususe Euratomi programmi ja Horisont Euroopa vahel Äh, kolleeg Kurt Vandenberg, kes äh, hiljuti siin komitees äh, käis, rõhutas samuti seda aspekti, esimest korda oleme oma õigusteksti ettepanekusse sõnaselgelt sisse toonud õigusliku aluse, et tagada suuremat sünergiat kahe programmi vahel, nii et me arvame, et see on samm õiges suunas, samas loomulikult tuleb kinni pidada aluslepingut erinevatest tulenevatest äh, erinevustest, ähm, et Horisont Euroopa ja Euratomi leping, need on kaks äh, erinevat lepingulist alust. ja siis mõned ideed, mida on mainitud, rohkem teadusuuringuid äh, radi-, kiirguse ioniseerimise teemal, samuti see, mis on piirdunud vaid meditsiinisektoriga, et seda laiendada ka tööstuse, keskkonna ja turvasektorisse nii et äh, kokkuvõttes me leiame, et äh, see esmane arutelu on olnud väga kasulik, ka mina mõistan paremini äh, peamisi teemasid, mis teie jaoks on tähtsad ja jääme ootama edasist arutelu, kui ametlikud täielikud muudatusettepanekud on olemas. aitäh, proua raportöör, teie kokkuvõte. jään samuti ootama üksikasjalikku muudatusettepanekuid pärast koostööd variraportööridega ja see, mida märkisid ka äh, kolleegid, et oleksid selgemad äh, eesmärgid ja toetada tehnoloogia arengut ja äh, keskenduda ka dekomisjoneerimisele. me peame mm, selle sektori mm, dekomis-, dekomisjon, äh, dekomisjoneerimise osad kulud panema ka sektorile endale, seda ei saa alati äh, avalikust eelarvest äh, toetada, dekomisjoneerimine loomulikult nõuab ka alati turvaohutusalaseid teadmisi ja kavade vastavat kasutamist, aitäh! suur tänu ja Petra! muudatusettepanekute tähtaeg selle nädala neljapäev, nii et eriti aega ei ole, see tähendab siis üheteistkümnes oktoober. ja kohtume uuesti neliteist kolmkümmend, nüüd on meil kõigil lõunatähtaeg. aitäh kõikidele, kohtumiseni mõne tunni pärast!